Okay. Good morning, colleagues. Um, we're about um... tere hommikust, kolleegid, oleme nüüd valmis alustama. tundub, et mõned inimesed veel liituvad meiega varsti. aga siis esimene päevakorrapunkt ongi päevakorra kinnitamine. kas äh,, aga härra Šeldemose, palun, või proua? jah, suur tänu. mul on üks palve, mis puudutab äh, seda hääletust, mis meil täna hiljem tuleb ja täpsemalt eh, puudutab see siis eh, Ühendkuningriigi väljaastumist eh, ja vastavat lepingut. minu meelest on probleemne, et meil toimub sellel teemal hääletus, samas kui Ühendkuningriigis on valimised tulemas ja me ei tea ju, milliseks kujunevad tulemused. nii et paluksin, et kas me võtame selle punkti päevakorrast üldse välja või midagi tuleks ette võtta, see on probleemne. loodetavasti leiame mingi lahenduse. et me kuidagi ei mõjutaks Ühendkuningriigi valimisi. jah, aitäh tõepoolest, äh, see teema tõstatati, äh, et me võiksime, eks selle hääletuse edasi lükata ja et komisjon avaldaks arvamust alles pärast valimisi, aga häda on selles, et äh, nii kui valimistulemused tulevad, siis AFCO reageerib ja teavitab sellest ka erinevaid parlamendikomisjone, nii et meil ei ole sel hetkel enam võimalik hääletust korraldada. nii et me ei saa sel hetkel enam oma arvamuses kokku leppida, nii et kompromiss võiks olla see, et hääletame kinnisel koosolekul ja et siis need tulemused jäävad äh, salajaseks, kuni valimised on ära toimunud Ühendkuningriigis. vähemalt äh, sellise lahenduse me välja pakkusime. kui fraktsioonid on sellega nõus, siis äh, see võiks olla viis, kuidas edasi minna. aga tegelikult mind huvitaksid Äh, ka teiste arvamused selles küsimuses, nii et äh, hääletustulemusi me täna ei avalda nendel samadel põhjustel, mida mainisite, aga me võiksime äh, need jätta salajaseks ja kui AFCO-l on vaja meiepoolset arvamust, siis nad kohe selle ka saavad. see võiks olla kompromiss. ma ei tea, kas Euroopa Rahvaparteist või Uueneva Euroopa fraktsioonist, Roheliste poolt, ID, ECR härra Žiro noogutab. jah, härra Kolaia. Uh... aitäh. ma olen veel äh, natukene väsinud, on varajane hommikutund, aga küsimus on ikkagi selles, et äh, mida, miks me peame üldse äh, selle hääletuse edasi lükkama või need tulemuste avaldamise edasi lükkama, sest et äh, kui äh, kinnine koosolek toimuks, see oleks ju parem. jah, ma saan aru, et järgmine kohtumine on meil jaanuaris, äh, nii et nii, kui valimistulemused on teada, siis AFCO tegutseb edasi ja nad tahavad meie arvamust, et meie peaksime siis komisjoni äh, koosoleku korraldama kolmeteistkümnendal detsembril, kohe pärast valimistulemuste saamist või vähemalt kohe pärast seda, kui AFCO on oma otsuse lan-, langetanud. meie sõltume AFCO päevakorrast ja neil on vaja tolleks hetkeks meie arvamust. me ei saa oodata jaanuari lõpuni või poole jaanuarini oma arvamuse kujundamiseks, kui nemad tahavad kiiremini edasi liikuda. nii et see on selline tehniline küsimus, nii palju kui mina olen aru saanud aga loomulikult äh, oleme valmis asja arutama. kas on veel mingeid ettepanekuid või arvamusavaldusi? härra Šeldemose? proua Šeldemose, jah, äh, mina eelistaksin ka edasilükkamist, aga kui see ei ole võimalik, siis teine parim lahendus on tõesti kinnine, kinnisel koosolekul hääletada, sest äh, ma leian, et on oluline, et IMCO ka ikkagi oma arvamust AFCO-le avaldab, nii et mina äh, tõesti eelistaksin edasilükkamist, aga kuna see ei ole võimalik, siis olen nõus teie pakutuga. jah, loomulikult on võimalik äh, ainult selleks hääletuseks komisjoni koosolek äh, kokku kutsuda, seda siis juhul, kui meie arvamust on kohe AFCO-l vaja. tehniliselt võttes on see võimalik, aga noh, kas just väga praktiline või kas seda üldse soovitakse. aga asi on teie otsustada võib-olla me peaks, äh, meil on aega praegu, et võib-olla me peaksime äh, teiste fraktsioonide otsuse üle hääletama. Äh, proua Grappini. jah, mis puudutab esinaise ettepanekut, siis pooldan seda. mulle tundub, et see on väga hea kompromiss. ei tasu unustada äh, et äh, meie peame ainult äh, oma arvamust avaldama, meie ei ole ju see vastutav komisjon. ja nagu esinaine seda ka väga õigesti ütles, äh, siis meie peame lähtuma ikkagi AFCO päevakorrast ja nende tegemistest. et meie peame ainult arvamust avaldama, nii et me ei saa selles mõttes teise komisjoni töösse sekkuda, sest arvamust avaldav komisjon ei ole ju vastutav komisjon nii et äh, kinnisel koosolekul äh, hääletamine tundub mulle täiesti õige lahendusena. ja minu meelest üritame me praegu teise komisjoni otsuse langetamist äh, kuidagi venitada, me peame leidma mingi lahenduse. ja AFCO päevakord Äh, on juba ammusest ajast paigas. me oleme näinud, äh, kuidas Ühendkuningriigis on asjad muutunud ja kuidas on antud äh, järjest uusi tähtaegu selle väljaastumise lepingu sõlmimiseks, kolmkümmend üks detsember, nüüd toimuvad veel valimised, minu meelest me peame AFCO otsustest kinni pidama ja me ei tohi täna korraldada mitte salajast hääletust, vaid me peame hääletama kinnisel koosolekul. jah, aitäh, proua Grabin ja proua Žüron nüüd. tere päevast kõigile! ja suur tänu! ka mina olen täiesti üht meelt teiega sest et eh, tõepoolest, põhimõtteliselt ei ole ju mingit probleemi, kui me täna hääletaksime, aga kuna see meil juba päevakorras on ja kuna eh, juba on ka meie kalender pidevalt muutunud, te ju teate, kui keeruline on koorumid kokku saada, kui me juba täna siin oleme siis ma leian tõepoolest, et äh, kinnise koosoleku ajal hääletamine on hea lahendus, nii et olen täiesti esinaisega sama meelt ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab seda. jah, palun, sõna kolleegil. aitäh, ECR-i fraktsiooni nimel äh, võtan sõna ja olen täiesti nõus esinaise ettepanekuga, mis tundub mulle täiesti loogiline lahendus, nii et äh, oleme nõus jätkama samal viisil väga hea. nii et äh, panen ette, et võib-olla jätame selle küsimuse praegu lahtiseks, äh, kuniks äh, uueneva Euroopa ja Rahvapartei fraktsioonid ka arvamust avaldavad, et kas me hääletuse ikkagi peaksime edasi lükkama või mitte ja kuidas siis edasi liikuda. vaatame, kas nad on nõus meiega. aitäh teile! nüüd järgmine päevakorrapunkt loomulikult on mulle eh, teadaanne eh, järgnev, et meie komisjoni kantakse veebis üle ja et te saate eh, e-miitingu rakendust kasutada ja on ka uus uudiskiri ilmunud, mida soovitan teil lugeda ja meil on ka kuuenda novembri koosoleku protokoll olemas, nii et palun teil siis mm, kas nõustuda nendega või mingeid kommentaare esitada ja kui neid koosoleku lõpuni pole tehtud, siis on protokoll vastu võetud ja siis üks asi veel. Äh, nimelt äh, praegu on äh, käimas mitmed läbirääkimised vastavalt ka meie päevakorra projektile, nimelt meil toimub siis punktide neli ja viis osas arutelu, aga ma tegelikult paluksin kõigepealt proua Grappinil esitada siis oma äh, ettekanne, nii et kõigepealt see päevakorrapunkt number viis, tollikoostöö programmi Toll loomine ja annan kohe sõna proua Krapinile. et rääkida natukene lähemalt sellest, mis eile toimus, sest et toimus triloog. president, mulțumesc foarte mult, um, mulțumesc. aitäh. tänan nõukogu ja komisjoni ja loomulikult ka meie juhatajad, kes on suurepäraselt seda ju tööd juhtinud ja mis puudutab nüüd äh, tolli koostööprogrammi äh, loomist, siis äh, meil oli eile esimene poliitiline triloog ja aga on olnud juba ka viis tehnilist koosolekut ja lõpptulemusena läksid läbirääkimised hästi, seetõttu tänan ka nõukogu ja komisjoni. mõnede artiklite käsitlemise oleme saanud juba lõpetada, mõned on veel mm, lõpetamata ja võib-olla on vaja seal ka sõnastust muuta. ja siis on ka mõningad äh, horisontaalsed küsimused, mis äh, on veel lahtised. mis puudutab eelarvet, siis äh, seda me ei saa veel läbi rääkida, kuna meil ei ole veel vastavaid, vastavaid arve, meil ei ole ka mm, mandaati, nõukogul ega komisjonil ei ole mandaati, nii et need neid arve, mis äh, meil on äh, raportis, neid me ei saanud edasi läbi rääkida. ja mis puudutab programmi eesmärke, siis äh, artikkel kolm lõige kaks võtan siin aluseks, nii et programmi eesmärgid, parlament soovis detailsemaid eesmärke ja kolmepoolsetel läbirääkimistel õnnestus jõuda kokkuleppele ja me säilitasime need eesmärgid, äh, mille oli välja pakkunud parlament selle programmi jaoks. et äh, tolliseadustiku äh, ühtne rakendamine, see on harmoniseerimise jaoks väga oluline ja tolli koostöö ja haldus- ja IT-alane koostöö on samuti kokku lepitud sinna hulka kuulub ka äh, koolitus, elektroonilised süsteemid ja meil õnnestus äh, saavutada äh, kokkulepe tolli koostöö uuendamise alal, me peame pidama veel läbirääkimisi, oleme välja pakkunud teksti, esitanud selle nõukogule, et ka eksperdid saaksid liikmesriikide poolt teha ettepanekuid. ja soovitakse ka siis äh, rajada töörühma, ekspertide töörühma, milles osaleksid siis need liikmesriigid, kes selles osalevad ja tuleb arvestada ka soolist võrdõiguslikkust. ja ma tänan ka komisjoni, meil ei ole veel lõplikku kokkulepet, aga järgmistel tehnilistel koosolekutel räägitakse sellest veel ma arvan, et me tegelikult saame seda tööd juba pidada üsnagi lõpetatuks ja nüüd hinnangud, ma tahaksin äh, meenutada, et parlament äh, on äh, näinud ette vahehindamise ja lõpphindamise mitte hiljem kui nelja aasta pärast. ja eilsetel läbirääkimistel nõu- no,, meie olime teinud ettepaneku kolme aasta kohta, aga nõukogu ja komisjonil omasid väga pädevaid argumente ja ütlesid, et vaja on rohkem aega. meie nõustusime sellega tingimusel, et me viitame sellele, et on väga oluline ettearuandlus ja teave toimuksid kiiresti, et oleks piisavalt eh, vajalikku infot ja see punkt on ka nüüd lõpetatud, tänan veel kord mõlemat institutsiooni ja Ühendkuningriigi väljaastumine. me oleme välja pakkunud uue teksti, sest et meie eelmise aasta raport nägi ette, et selle programmi eelarvet Ühendkuningriigi väljaastumine ei mõjuta. Brexitit ei mainitud ja sellepärast oleme välja pakkunud uue teksti ja me ei räägi selles tekstis Brexitist ega mõne teise riigi võimalikust väljaastumisest, vaid äh, pakkusime välja tasakaalustatud teksti, kus me ei käsitle äh, Brexitit, rõhutame, et äh, rahastamispakett selle programmi puhul näeb ette vahendid sellisteks juhtumiteks. ehk eelarves tuleb ette näha ähm, äh, vahendid sellele programmile ja meil õnnestus leida poolik kokkulepe. ja sellega tegeldakse edasi tehnilistel koosolekutel, aga ma arvan, et äh, selle punktiga saame ka lõpetada. ja kõige raskem punkt on viimane, mitmeaastane tolli äh, Äh, programm ja, ja seal äh, ei ole õigusakte veel, äh, komisjon ei soovi neid ega ka rakendusakte, meil on siin aga äh, punaseks jooneks see, et me tahame äh, siin tõesti delegeeritud õigusakte, et tõesti oleks äh, tagatud ka õigeaegne teavitamine, aga me ei jõudnud sellega kaugemale, me ta-, tuleme selle juurde tagasi tehnilistel koosolekutel ja tahame loomulikult, et eksperdid ka tehnilise avalduse tekstid delegeeritud õigusaktide kohta ja otsime siis kompromissi. ma arvan, et üldiselt tegime häid edusamme selle teema puhul. loomulikult jätkame tööd, kui meil on olemas äh, vastav mandaat teiste punktide kohta. meil ei ole järgmise kolm, järgmiste kolmepoolsete läbirääkimiste kuupäeva veel paigas, aga loodetavasti mm, võimalikult kiiresti toimuvad need. ja tegime ühise otsuse eile tehnilistes küsimustes, aitäh! Thank you, Mrs Grappini! aitäh proua Grappini selle vägagi ülevaatliku kokkuvõtte eest esimese triloogi kohta ja kindlasti jääme ootama eh, edasisi arenguid ja nüüd eh, järgmine triloog, eh, mis on käimas, on ühtse turu osas. nüüd annan sõna raportöör härra Benifeile. aitäh, proua esinaine kaheksateistkümnendal novembril toimus siis äh, teine kolmepoole kohtumine äh, nõukoguga ja komisjoniga ja siis äh, on meil olnud ka tehnilisi trilooge. ja nende käigus oleme tegelikult väga hästi edasi liikunud selle tekstiga. ma ütleksin, et mõlemad osapooled, nii meie kui nõukogu, on siis olnud väga konstruktiivsed. meie läbirääkimismeeskond on siis äh, selle määruse eripunktides äh, läbi rääkinud nõukogu ja me oleme olnud vägagi äh, üksmeelsed, äh, nii et tahaksin kõiki variraportööre ka sellest komisjonist tänada ja ka arvamust avaldanud parlamendisaadikuid. nüüd äh, artikkel kolm, mis puudutab eesmärke sellel programmil, sellest rääkisime päris pikalt, nüüd äh, Soome eesistuja tõi välja mitmeid äh, väiksemaid tähelepanekuid meie ettepanekuga või ettepaneku kohta. ja nõukogu üritas äh, meid suunata ka artikkel kaheksa osas äh, läbirääkimisi avama, aga meie sellega äh, ei nõustunud, see puudutab rahastamisküsimusi, nii et meie äh, nende vahendite teemadel läbi rääkida veel hetkel ei soovi. ja nüüd turu järelevalve osas äh, turu järelevalve jaoks on eraldi eelarverida ette nähtud ja mul on tunne, et meie saame ikkagi selle eesmärgiga ka nõustuda, see on täiesti äh, käega katsutav meie jaoks, seda arutame veel järgmistel aruteludel ka. mida kolmepoolsetel kohtumistel veel öeldi, ja mis meie jaoks on äärmiselt oluline, on see, et need läbirääkimised äh, jätkuvad ja et me saaksime nõukogult äh, arvandmete kohta võimalikult kiiresti juba detsembri alguses rohkem äh, infot. meie teatasime ka siis Soome eesistujale, et et me teame, et mitmeaastane finantsraamistik Äh, sellega läheb veel aega, me ei tea veel äh, täpseid detaile eri eelarvete kohta, muuhulgas äh, sellesama programmi eelarve kohta ja sellepärast otsustasime praegu katkestada läbirääkimised ja seega kaheteistkümnendal detsembril järgmist kolmepoolset kohtumist ei toimu. ja kuniks meil ei ole Äh, arvude kohta, vahendite kohta rohkem infot ei saa me edasi liikuda ja seega otsustame edasi liikuda Horvaatia eesistumise ajal, nii kui meil on rohkem äh, infot siis rahastamise kohta. ja jälgime siis äh, turu seisu ja seda, mis on need meie prioriteedid, me tahame, et VKE-de rahastus suureneks poole võrra, võrreldes sellega, mis oli kosmeprogrammi ajal, peame keskenduma haavatavamatele ning eh, loomulikult on eh, väga oluline ka kestlik tarbimine ja kestliku tarbimise eh, valdkonnas on vaja mingit sellist hädaabimehhanismi ja see puudutab ka toiduahela temaatikat, nii et kindlasti hoiame teid kursis kõigega. aitäh, härra Benifei! nüüd päevakorrapunkt number kuus, see on nüüd üks teine raport, mis puudutab ka tolliteemasid ja tollikontrolli ja tollikontrolli seadmeid, aga mul on tunne, et raportööri pole hetkel meie seas. ma saan aru, et kokku lepiti mitmetel teemadel, aga eelarve tõttu on ka see teema praegu pausile pandud ja läbirääkimisi veel ei korraldata, nii et meie saame vast sellest ka rääkida järgmine kord, järgmisel koosolekul. päevakorrapunkt number seitse puudutab terroristliku veebisisu levitamise tõkestamist ja nüüd annan sõna raportöörile, härra Kolaiale. aitäh, proua esinaine! kahekümnendal novembril toimus teine kolmepoolne äh, kohtumine terrorismi määruse osas. ja ma ütleks, et äh, edusammud olid pigem tagasihoidlikud, aga nõukogu ja komisjoni äh, poolt oli surve suur, et läbirääkimised edeneksid kiiremini. meil toimus arvamuste vahetus pädevate ametiasutuste ning eh, eemaldamis- või kõrvaldamiskohustuse tõttu. Euroopa Parlament aga jäi oma seisukoha juurde ning meie tahaksime, et eh, pädevad ametiasutused oleksid sõltumatud selleks, et eh, info sisu ei kõrvaldataks poliitilistel põhjustel, aga nõukogu sooviks, et oleks võimalik, et erinevad ametiasutused, muuhulgas õiguskaitseasutused, võiksid olla need pädevad ametiasutused. kõrvaldamise teemadel jäi samuti parlament oma seisukohale, ehk et Euroopa Liidu üleseid kõrvaldamisotsuseid tuleb seda peab tegema siis selle liikmesriigi pädev asutus, kus veebimajutusteenust osutatakse ja mis puudutas veebimajutusteenuse osutajate andmete säilitamise kohustust, siis meie ei ole sama meelt eh, nõukoguga selle andmete säilitamise tähtaja ja selle aja pikkuse osas. sest et meile tundub, et siin tahetakse tagaukse poliitikat kasutada ja artikkel kaheksa 8 Äh, läbipaistvust äh, rääki-, äh, käsitlesime samuti ja samuti neid artikleid, mis puudutasid koostööd erinevate ametiasutuste vahel ning mis puudutas siis pädevate ametiasutuste nimetamist juriidilisest vaatepunktist. siis e-kaubandusdirektiivi temaatikat ei ole veel käsitletud läbirääkimistel see äh, küsimus on tegelikult üleval, et kuidas see mõjutab äh, seda terroristliku veebisisu levitamise tõkestamist ja veebimajutusteenuse osutajaid, sest et äh, need osutajad peavad siis rakendama proaktiivseid meetmeid, ehk siis kasutama filtreid eri ettevõtete osas, aga sellest me räägime järgmistel kolmepoolsetel kohtumistel nüüd, mis puudutab äh, tehnilisi äh, aspekte, siis on selge, et nõukogu soovib endiselt väga jõuliselt, et neid filtreid äh, määruses kohaldataks ja see on väga murettekitav, seda enam, et siiamaani ju arutatakse selle teemal, kas see on üldse seaduslik või mitte teame, et ajakirjanikud, teadlased ja vabaühendused, kes konflikti piirkondades töötavad, peavad saama Äh, siis äh, ühendust äh, ilma, et seda veebisisu eemaldataks, et meie pakkusime, et seda võiks käsitleda põhjenduspunktides. aitäh! suur aitäh, härra Kolaia! meil ei ole selle teema kohta küll arutelu plaanis, aga ma saan aru, et kolleegil on kommentaar. proua Kammervärt, aitäh, ma olen uus siin komisjonis, olen tegelikult kultuurikomisjonist tulnud siia äh, seetõttu ei tea, kuidas siin teete, aga variraportöörina ja inimesena, kes koos Sabine Verhaianiga viimasel ametiajal audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga läbirääkimisi pidas muuhulgas ka nõukoguga ja läbirääk- ja lõpuks ka äh, kokkuleppele jõudis, tahaksin öelda kolme asja. tege-, see ei ole esimene kord, et me õigustekstis äh, Äh, käsitleme terroristlikku sisu ja audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis pärast väga pikka vägikaikavedu nõukoguga leidsime rakendatavaid äh, lahendusi, mis äh, samas kommunikatsioonivabadust respekteerivad ja ma arvan, et siin tuleks kompromisse järgida niimoodi, et meil et me ei õõnestaks äh, sellise määrusega seda direktiivi ja meie oma arvamuses selle määruse kohta parlamendis ütlesime korduvalt, et niipea kui äh, kui äh, teenuse osutajat tuleb pidada videoteenuse osutajaks, siis ta ei kuulu selle direktiivi, äh, selle määruse alla, vaid talle rakendub direktiiv. ja ma olen raportööriga ühel nõul, et meie seda parlamendi seisukohta, mis me võtsime vastu suure häälteenamusega, et me peame selle juurde kindlaks jääma ja tõesti peame jääma kindlaks, sest audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis me leidsime lahenduse, mis vastab äh, e äridirektiividele ja sellele, et filtreid ette ei nähta, et me peame järgima seda, et seda la-, leitud lahendust ei õõnestataks lihtsalt sellepärast, et see komisjonile võib-olla ei meeldi. meil on ühisseisukoht nõukoguga, mis on mõistlik ja ka teostatav ja parlament peaks tõesti selles küsimuses jääma endale kindlaks ja saan tõesti lihtsalt julgustada raportööri, et ta esindaks äh, parlamendi seisukohta niimoodi ja aitäh selle eest, et sain selle kommentaari teha, aitäh. okei okay,, thank you, Mrs. jah, suur aitäh, proua Kammavert. niisiis, äh, sellega oleme lõpetanud äh, need päevakorrapunktid, jõuame kaheksanda päevakorrapunktini, mootorsõidukite tüübi kinnitus seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega ja eh, sel teemal arutame veidi pikemalt. tuletan teile meelde, et ENVI komisjon on tegelikult siin see vastutav komisjon ja IMCO-l on siis eh, eh, eksklusiivne pädevus selles vallas, mis puudutab siis just sõidukite remondi ja hooldusteabet Äh, teavet ja esimesest novembrist äh, on meil vastavad arutelud äh, toimunud. proua Kavatsiini, annan nüüd raportöörina sõna teile. Um, aitäh, nagu te kõik teate, komisjoni ettepaneku peamine element on siin vastavustegurite äh, sissetoomine, mis, äh, mida siis rakendatakse Euro kuus normidele, mm, tegelikus liikluses tege-, tegu-, tekkivatele heitkogustele äh, Äh, äh, see tuli äh, delegeeritud õigusaktina sisse komisjoni poolt, aga Euroopa Kohus ei olnud sellega nõus, väites, et vastavustegurid ähm, muudaksid väga olulist elementi olemasolevas õigusaktis, suurendaksid heitenorme ja siis me, meil on vaja Äh, nüüd äh, õigusloomelist menetlust ja sellepärast me seda täna siin arutame ka ja kiiresti räägin peamistest elementidest äh, minu ettepanekus ja nagu siin proua juhataja juba ütles, meie pädevus selgub remont, piirdub remondi ja hooldusteabega ähm, määruses seitsesada viisteist kaks tuhat seitse ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta määrusega kaheksasada viiskümmend kaheksa on seda muutma hakatud, aga ma olen äh, teinud ettepanekuid, äh, mis on tehnilise iseloomuga ja mis puudutavad siis äh, meie seda ainupädevust ja mis puudutavad peamist elementi, nimelt neid vastavustegureid, on meil kokkulepe ENVI komisjoniga, et meie siin olulisi elemente ei puuduta et äh, neid väärtusid, äh, mis on paika pandud vastavustegurite kohta, nii et äh, meie seda osa ei muuda, ehkki meie oleme vastavustegurite vastu roheliste fraktsioonina. ja ma teen ettepaneku, et algse komisjoni ettepaneku muudatused ähm, põhjenduspunktide kohta ja toon meie, seal välja meie seisukoha, et me kõik kahtleme selles vastavustegurite kontseptsioonis äh, see oleks väga halb signaal. meil on tegelikult vaja ju äh, meetmeid selleks, et parandada õhukvaliteeti, et äh, liikmesriigid tegelikult peaksid äh, kinni pidama vastavatest õigusaktidest, et tegelikult peaksid autotootjad looma selliseid autosid, mis vastaksid meie normidele. seda me oleme öelnud juba kaksteist aastat tagasi ja nad ei peaks siin üritama äh, Äh, norm, meie reeglitest mööda hiilida äh, ja laboritestid äh, on näidanud, et tegelikult autotootjad kasutavad illegaalseid praktikaid ja tegelikult on vaja tegeleda tüübikindlustuse ja turujärelevalvega. ja tegelikult äh, ei peeta kinni teg-, heit-, heitkogustele kehtivatest normidest, siin on ja me, me oleme selle välja toonud ka põhjenduspunktides ning viimane punkt, mis puudutab pädevuse andmist komisjonile, uut punkti ja meie, minu ettepaneku punkti kaheksa, eh, on ettepanek lühendada seda perioodi viielt aastalt kahele aastale ja uus hinnang äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal, et kas on vaja äh, uusi meetmeid. komisjon avalikult lubas, et äh, vastavustegureid alandatakse võimalikult palju, nii palju kui ja me oleme öelnud, et vaja on seda ähm, protsessi kiirendada vähe ja ja meie eelistaksime seetõttu, et meil oleks kaheaastane periood äh, pädevuse delegeerimiseks. see on minu ettepanek ja ootan siis nüüd äh, arutelu ja variraportööride ettepanekuid. aitäh proua Kavatsinile. ja nüüd kõigepealt Rahvapartei. proua Tuun, palun. Äh, vabandan, ei näinud teid. aitäh. aitäh proua Kavatsinile teie arvamuse eest ja on väga hea, et IMCO valmistab ette ENVI komisjoni jaoks arvamust, sest me teame, et tegelikus liikluses tegi, tekivate heitkoguste mõõtmise teema ja remondi- ja hooldusteave on väga olulised teemad meie komisjoni jaoks ja see määrus äh, on ähm, selle tulemus, et Euroopa Kohus on äh, teinud erinevaid otsuseid ja mis äh, on mõningad komisjoni määruste sätted muutnud kehtetuks ja mis puudutab ähm, äh, remondi- ja hooldusteavet, on komisjoni ettepanek tegelikult pigem mitte vastuoluline. on võimalik, et seal on mõningaid äh, kohandusi vaja ette võtta. meie oma arutelude käigus näeme äh, hiljem, kas seda on vaja, aga ma ei näe, et siin oleks vaja mingeid suuremaid muudatusi teha komisjoni ettepanekusse, mille kohta me arvamuse koostame mis puudutab aga tegelikus liikluses tegi, tekkivaid heitkoguseid ja vastavustegureid, millest te just rääkisite, on arutelu tõesti väga elav ja te olete pannud need ettepanekud põhjenduspunktidesse ja pannud ka selle põhjenduse, et vastavustegurid tegelikult tuleks üldse ära kaotada aga me peame meeles pidama seda, et tegemist on Keskkonnakomisjoni ainupädevusega, nii et me peame selles küsimuses oma ettepanekutega olema väga ettevaatlikud. kuna tegemist on Keskkonnakomisjoni aidu, ainupädevuse valdkonnaga. ja meie siseturukomisjonina peaksime toetama tõenduspõhist poliitikat ja ma olen kuulnud, et Teadusuuringute Ühiskeskus tuleb välja äh, varsti äh, raportiga äh, vastavustegurite kohta veel selle kuu jooksul aga meie peame oma muudatusettepanekud välja saatma juba järgmisel nädalal. mina tegelikult eelistaksin seda, et me koguksime muudatusettepanekud äh, kokku alles pärast seda, kui me oleme Teadusuuringute Ühiskeskuse raportit lugenud. et kui ja kui me ei muuda oma muudatusettepanekute esitamise tähtaega, siis oleks äh, see raske, et kas ei oleks äh, võimalik muuta veidi seda muudatusettepanekute esitamise tähtaega, et me saaksime Teadusuuringute Ühiskeskuse raportit lugeda enne muudatusettepanekute esitamist. see on minupoolne ettepanek, ma ei tea, kas te olete sellega nõus, aga mis puudutab nüüd tegelikus liiklusest tekkivate heitkoguste mõõtmist, siis tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et üldises ohutuse määruses see avaldatakse detsembris tõime sisse teise äh, mõõtmise, äh, mida ei mõõdeta laboris, vaid äh, tõime, tegime, tõime sisse ühe teise mõõtmise, et intelligent speed ja ma tegelikult ähm, tahaks neid äh, kahte mõõtmist koordineerida, kui see võimalik oleks. ja aitäh edasise koostöö eest, ma olen äh, kindel, et see saab olema hea ja mul oleks tõesti väga hea meel, kui me saaksime tähtaega veidi edasi lükata. aitäh, proua Toon! me siis arutame seda ettepanekut, et me muudaksime ajakava, kui võimalik aga teie küsimus oli juba jõudnud äh, teen-, meie teenusteni ja see Teadusuuringute Ühiskeskuse raport puudutab vastavustegureid. meil ei ole tegelikult pädevust sellega tegeleda, nii et äh, kõik muudatusettepanekud, mis me äh, esitame, peavad piirduma remondi- ja hooldusteadvega, mis on meie ainupädevuses ja me ei saa tegeleda äh, Teadusuuringute Ühiskeskuse raportiga, et sellega pea-, peab tegelema Keskkonnakomisjon aga eks siis teised äh, äh, fraktsioonid äh, teis-, tulevad tagasi selle ettepaneku juurde ja nüüd annan sõna proua Benjovale, kes on SED variraportöör. aitäh, lugupeetud kolleegid. olen keskkonnakomisjoni liige ja sellepärast soovisin IMCO-s olla variraportöör, sest ma olen arvamusel, et äh, see raport ja meie äh, arvamus peavad olema äh, seotud ja ei tuleks teha siin olulisi muudatusi, siin on mängus tarbijate huvid ja tarbijate õigused ja keskkonnakaitse Need on äh, tõesti väga seotud küsimused, nii et kui lubate, siis äh, variraportöörina mõned äh, sõnad meie seisukoha kohta. sõltumata tehnilistest parameetritest peame seda käsitlema algusest peale niimoodi, et Euroopa Liidu kodanikke on petetud, nad on ostnud äh, autosid, diiselmootoriga autosid äh, ja nemad arvasid, et äh, need autod peavad kinni heitkoguste määradest. meie panime paika heitkoguste piirmäärad ja autotootjad tegelesid pettustega. ma ei ole komisjoniga nõus komisjonil ei tohi olla mingit sellist äh, sisest menetlust, mis äh, lihtsalt hiilib kõrvale äh, õigusaktidest, et Keskkonnaametil on selged amet, andmed NOX-i heite kohta ja kus ja tõesti, väga paljud inimesed surevad äh, nende pettuste tulemusena, nii et me peame sellest lähtuma, kui me koostame oma arvamust. Äh, autotööstus on meid aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat viisteist tõesti äh, hätta jätnud, nad on muutnud, nad on loonud kunstlikud tingimused testimiseks ja loonud pett-, Äh, petutarkvara ja see ei puudutanud mitte ainult äh, Volkswagenit, vaid see nähtus on väga palju laiem ja tarbijakaitse äh, äh ühingud arvavad, et Euroopa teedel on viisteist miljonit, viiskümmend miljonit autot, mis on saastavad, mis ületavad heitenorme ja ma tõesti arvan, et ma, ma tõesti olen nõus, et osaliselt Euroopa Liidu majandus sõltub autotööstusest, aga autotööstus peab tõesti arvesse võtma seda tohutut tööd, mida Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid on juba teinud autotööstuse huvides äh, näiteks on meil äh, toetused äh, vanade autode mm, liiklusest kõrvaldamiseks ja seetõttu peame siin äh, mm, moraalsetest kaalutlustest lähtuma, ma mainisin viiekümnest tuhan-, viiekümnest mil-, viitkümmend miljonit autot, mis väga palju ületavad NOx heitenorme. meil on juba sellised linnad nagu Berliin, Stuttgart, Brüssel, varsti Praha, Bratislava mis äh, on kehtestanud äh, madala heitega alasid selleks, et kaitsta elanikke, aga mis saab nendest inimestest, kes äh, ostsid autod sellepärast, et nad uskusid midagi, mis ei olnud tõsi ja nüüd nad ei saa enam nendesse linnadesse sisse sõita. tegemist on Euroopa Liidu kodanikega, kes äh, sõidavad viiekümne miljoni autoga, tõesti, see on väga suur arv. ja meie komisjon ei peaks nõustuma sellega, et äh, on võimalik ületada neid äh, õigusaktides paika pandud heitnorme, autotootjad peavad investeerima madala heitega tehnoloogiasse ja Euroopa institutsioonid on väga palju toetanud seda, Euroopa liikmesriigid samuti. vähemalt ei tohiks äh, autotootjad äh, tegeleda petmise ja valetamisega. õigusaktidest tuleb kinni pidada. komisjon on äh, rikkunud aluslepinguid kehtestades äh, NOx äh, heitme jaoks äh, ülemineku aja ilma korraliku menetlusega. meie sotsialistide ja demokraatide fraktsioon ähm, rõhutab seda, et vaja on, et kodanikud saaksid teada tõe selle kohta, mis on juhtunud ja selle kohta, et mida tahab teada par-, teha parlament selleks, et äh, komisjon muudaks äh, seda, mida nad on teinud. me tahame euroopalikku lahendust, Euroopa hüvitiste süsteemi tarbijate jaoks ja inimestel peaks olema õigus äh, lasta need autod parandada niimoodi, et nad saaks kasutada neid ka linnades, kus kehtivad need madala heitega alad. Euroopa kodanikel, kodanikel peaks olema õigus ühishagiga kohtusse pöörduda ja nad peaksid saama hüvitist äh, kantud kahjude eest. nii et äh, kokkuvõttes tuletan teile meelde, kolleegid, et meie oleme ainus institutsioon, mille esindajad on äh, Äh, otse valitud kodanike poolt. nii et äh, meie kohustus on kaitsta kodanike õigusi ja tööstuse õigused ei saa olla olulisemad kui kodanikuõigused Euroopa Liidus. aitäh, proua Benjova ja uueneva Euroopa nimel proua Harantsova, palun. aitäh. mul on siin nii-öelda kolm paketti, üks puudutab äh, minu kommentaare, see ja siis äh, mul on küsimusi teile menetluse kohta ja mul on küsimusi ka komisjonile. mis puudutab nüüd äh, meie arvamuse projekti, tahaksin tänada äh, arvamuse koostajat äh,. tahaksin teda ka tänada selle eest, ta üritas äh, selle arvamuse äh, rakendusala piirata ja ma olen ka siin keskendunud sellele, et mis on kõige olulisem, et miks me seda teeme, mida me tahame saavutada. tegemist on õigustekstiga ja tavaliselt ei tehta sellistes tekstides poliitilisi avaldusi ja teiseks tuleks tagada see, et kõik avaldused oleksid faktiliselt korrektsed, nii et äh, mina saan äh, kohtuotsusest aru niimoodi, et E, et seal ei ole kuskil öeldud, et äh, NOX-i äh, tasemed oleksid seotud äh, meie õigusaktidega ja kohus ei lisanud midagi ka põhjenduspunktile kaheksa ja kui meil on vaja selliseid avaldusi teha, siis me peaksime kinni pidama sellest, mida on öelnud kohus oma otsuses ja mis on kirjas selles õigusakti ettepanekus. ja kuna IMCO ja komisjon on leppinud kokku selles, et mõlemal komisjonil on ainupädevus, siis äh, vastavustegurid on ENVI komisjoni pädevuses. aga muudatusettepanek kuus tundub olevat katse äh, äh, siin äh, sellest mööda minna ja lisas üks tabelist kaks, et äh, minu meelest äh, see on lubamatu ja see, me ei peaks seda ettepanekut hääletama sellepärast, et äh, meie kokkuleppes on äh, väga selgelt paika pandud, et millega meie komisjonid vastavalt tegutsevad. nii et see arvamus ei peaks äh, käsitlema siin keskkonnateemasid, nii et muudatusettepanek kuus ja väiksemal määral Äh, põhjenduspunktide ettepanekud äh, äh, seda teevad, nii et mina paluksin kõigepealt olukorda täpsustada, enne kui on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg, et me teaksime, mida võib ja mida ei või teha ja see käiks siis kõigi ettepanekute kohta ja ma loodan, et te teete selgeks selle, et selliseid muud-, et kui te teete selgeks selle, et sellised muudatusettepanekud ei ole lubatud, siis me saaksime väga palju aega eh, kokku hoida, kui liikmesri-, liikmed ei teeks selliseid muudatusettepanekuid. ja lõpetuseks tehniline küsimus komisjonile, et kas te saaksite selgitada, et miks teil oli vaja eh, delegeeritud õigusakti eh, remondi- ja hooldusteabe kohta, eelmisel aastal te eemaldasite kõik nõudmised vastava teabe kohta äh, tüübikinnituse määruses ja kuna ma, seda on muudetud, ma ei ole selle vastu, aga ma tahan lihtsalt ähm, äh, küsida, et mida see kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta määrus tegelikult katab, et kuna tegemist on IMCO-ga, siis meie jaoks on see küsimus väga oluline ja mina ei ole keskkonnakomisjoni liige ja ma tahaksin küsida tabe-, lisa ja ettepaneku sõnastuse kohta, et miks need äh, veamäärad on äh, eemaldatud ja miks või asendatud, et ähm, mõju võib olla samasugune, aga see tabel ei vasta äh, sellele, mida parlament ja nõukogu on lubanud, et ma tean, et nõukogu on selles osas juba vastuväited esitanud, et kas te võiksite juba meile selgitada, et äh, kas sellel on mingid tagajärjed või on see lihtsalt olnud selline mm, muudatus, millel tegelikult mingeid sisulisi tagajärgi ei ole? ja toetaksin ka Roosa ettepanekut, et me ootaksime teadusuuringute ühiskeskuse äh, raportit meie edasise arutelu, arutelu tarbeks. aitäh! aitäh, proua Hrantsova, ma arvan, et äh, Äh, arvamuse koostaja tuleb teie esimeste kommentaaride juurde tagasi, mis puudutab muudatusettepanekuid ja seda, millised on lubatavad, äh, siis peame analüüsima enne muudatusettepanekute esitamisel üht lõpptähtaega ja ma olen kindel, et komisjoni esindaja vastab teie komisjonile esitatud küsimustele. ja nüüd proua Joron ID fraktsioonist, kas tahate ka sõna? aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid me oleme täna hommikul tulnud kokku selleks, et arutada äh, mootorsõidukite heiteid, ükskõik, kas tegemist on ähm, diisliga või muude teemadega, meie kodanikud peavad kaks korda maksma, me, meie äh, kiirteede puhul on öeldud, et äh, on samasugune olukord, et nad peavad kaks korda maksma, et ja diisli puhul ka, need inimesed, kes ostsid diisliauto, nad peavad rohkem maksma ja miks äh, Luksemburgi tarbijad äh, võivad osta paremini oma autosid? Äh, autotööstus on väga palju vahendeid saanud, väga paljud inimesed töötavad seda, nii et kahe tuhande kolmekümnendal aastal võib väga palju töökohti juba kaduma minna, nii et kui toon äh, näite ühe metsis asuva äh, äh, ettevõtte kohta, kus on neli tuhat nelisada töötajat, võtsime nendega ühendust, nende jaoks on ähm, täiesti vastuvõetamatu selle, et ne-, see, et neilt nõutakse uusi öö, ähm, Äh, uute normide täitmist ja mm, vastavustegurid on samuti äh, kokku lepitud ähm, vastava valdkonna esindajatega, ettevõtetel on vaja stabiilsust, Brüssel peaks tegelema sellega, et äh, säiliksid töökohad autotööstuses, sest sellel tööstusharul on juba väga palju probleeme. aitäh ja ECR-i nimel härra Piilam, palun. aitäh mõned äh, märkused äh, meie variraportööri härra Tošenovski poolt, kes äh, kahjuks ei saa täna siin olla, ta peab täna olema Tšehhi Vabariigis. Mm, härra Tošenovski tahaks tänada arvamuse koostajat tema töö eest. Ähm, see, meie pädevus piirdub remondi ja hooldusteabega, aga ja me oleme teinud väga palju edusamme varem selleks, et parandada äh, olukorda sõltumatute remonditöökodade jaoks, et äh, tarbijate jaoks, kasutajate jaoks äh, kogu Euroopas, parandades juurdepääsu remondi- ja hooldusteabele teenime meie oma kodanikke, äh, vähendame remondikulusid, äh, äh, võimaldame neil valida erinevate pakkujate vahelt, remont muutub niimoodi lihtsamaks ja odavamaks ajal, kus autod muutuvad järjest keerulisemaks ja oht, et tekivad monopolid, on järjest suuremad, aga praegune ettepanek on siin Äh, ajutine ettepanek, enne kui järgmisel aastal hakkavad kehtima uued äh, sätted, aga me peame tagama selle, et äh, komisjonile antud volitused on piisavad, et neil on piisavalt võimalust järgida mm, vajalikke õigusakte remondi- ja hooldusteabe osas on äh, härra Doženovski nõus, aga tal on küsimus äh, muudatusettepaneku seitse kohta ja selles küsimuses oleks vaja täiendavat äh, selgust ja härra Doženovski sooviks, et ma mainiks ühte laiemat poliitilist küsimust, mis ei kuulu IMCO pädevusse, nimelt vastavustegurit ja küsimust arvamuses õigusega ei käsitleta vastavustegureid endid aga äh, käsitletakse vastavat õiguslikku teksti. härra Dožanevski arvas, et see on vale lähenemine nii äh, selle tõttu, et meil on kokkulepe Enviga kui muudel küsimustel, et ei ole õige see, et vastavustegurid täiel määral äh, ära kaotataks. seda ka Euroopa Liidu kohus ei nõudnud, nagu komisjon on ka oma ettepanekus õigust, õigesti märkinud ning härra Tošenovski ootab selle töö lõppu, lõppemist ja võib-olla esindab ka mõningaid muudatusettepanekuid remondi- ja hooldusteabe kohta eh, niimoodi, et parlament saaks edasi toetada eh, sõltumatud remonditöökohasid ja Euroopa tarbijaid. aitäh, Rabilen! ja kuue ja NG Elli nimel härra proua Konitšna, palun! aitäh! teen lühidalt, kuna kuulsime juba mõningaid äh, argumente. me kõik peame mõistma, mis äh, meie pädevuspiirid siin on. mina olen ka transpordikomisjonis variraportöör ja meile kõigile on öeldud, et äh, mis meie pädevuspiirid on ja me peaksime sellest kinni pidama, sellepärast et kogu see arutelu vastavustegurite üle on ebaoluline, kuna see ei, äh, ei ole meie pädevuspiirides ja ma ei arva, et Keskkonnakomisjon oleks nii lahke, et lubaks meil sellist arutelu pidada. aga kuna kõik sellest räägivad see null koma neli kolm äh, protsenti, et see mm, on seotud äh, mobiilsete mõõteseadmete kasutamisega tegelikus liikluses, et seal on väga palju erinevaid tegureid nagu äh, niiskus ja nii edasi, mis, kiirus, mis on muutuvad ja ei ole võimalik sama täpsuse taset saavutada kui laboris. kahe tuhande üheksandal aastal tehti äh, te katseid laboris ja ei ole võimalik äh, samu teste läbi viia laboris ja tee ääres. ja selline ta tehnilist ebakindlust äh, tõi välja ka Teadusuuringute Ühiskeskus. kas üleüldse on mingeid eksperte, keda me usume? Euroopa Komisjon viib läbi iga-aastast äh, läbivaatamist ja seda äh, näitajat on võimalik muuta, kui tehnoloogia edasi areneb. mis puudutab heitkoguste äh, piirmääru ja nende karmimaks muutmist, me oleme kõik sellega nõus. me kõik arvame, et Euroopa Komisjon peaks välja tulema kahe tuhande kahekümnenda, kahe, kahe tuhande kahekümne esimese aasta esimesel poolel välja uue ettepanekuga mida me tahame saavutada, kui me kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, keskel arutame äh, midagi, hääletame midagi ja eeldame, et järgmisel aastal tuleb komisjon välja hoopis mingi äh, uue ettepanekuga. tegemist on tõelise ebakindlusteguriga, mida me kohaldame tervele sektorile. nii et jäägem äh, IMCO komisjonis äh, oma pädevuspiiride juurde. mul ei ole midagi selle vastu, kui me esitame, lükkame edasi muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaega. see on täiesti loogiline, kui me midagi väga spetsiifilist teeme ja äh, kui me tahame vältida seda, et me tekitaks endale lisatööd, ma olen nõus Rahvapartei rap-, raportööriga, et kui see on tehniliselt võimalik, siis peaksime muudatuse esitamise, ettepanekute esitamise tähtaja edasi lükkama, aga muudes küsimustes mm, arvan, et peaksime jääma oma pädevuspiiride juurde. väga tihti me oleme teiste komisjonide peale pahane, et nad äh, sekkuvad meie asjadesse, aga siin me teeme ise sama asja. rohkem sõnasoovijaid mul ei ole nimekirjas, annan nüüd sõna härra Šik-, proua Šekovskale, kes on DG Growst komisjonist. aitäh, proua juhataja. aitäh raportöörile äh,, raporti ettepaneku või arvamuse et, ettepaneku kohta, teen mõningad üldised märkused selle ettepaneku kohta ja siis vastan teie ette esitatud küsimustele Äh, nii et äh, see õigusakt äh, on siis komis-, kohtu öö, otsuse öö, tulemus, komisjon tegutses vastavalt öö, mandaadile seoses vastavusteguritega, me räägime siin tegelikus liikluse, liikluses tekkivate heitkoguste mõõtmisest, nii et komi-, komisjon arvas, et, kohus arvas, et komisjon läks liiga kaugele vastavustegurite äh, väärtuste äh, kohandamisel, nii et äh, komisjon seda arvesse võttes esitas selle ettepaneku, mis ühelt poolt annab pädevuse võtta vastu ajutised vastavustegurid ja võimaldab komisjonil delegeeritud õigusakti raames võtta arvesse tehnilist progressi vastavustegurite ähm, kohandamisel, kui ähm, on toimunud tehniline progress äh, mõõtmisseadmete puhul. ja eesmärk on siis äh, tagada samasugune õiguskindlus kui kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta määrusega ette nähtud, et äh, seal on tähtajad ja väärtused paika pandud, mille kohta mille puhul äh, sõidukite tootjad on äh, kohustatud äh, kinni pidama NOx heitkogustest, et selle ettepaneku eesmärk on taastada õiguslik, õiguskindlus, mida kohtuotsuse tulemusena enam ei ole. meeles tuleks pidada seda, et kohus andis meile ühe aasta selliste reeglite vastuvõtmiseks sellest hetkest, kui kohtuotsus on lõplik ja kuna komisjon ja erinevad liikmesriigid vaidlustasid kohtuotsuse, siis tegelikult see üheaastast, seda üheaastast perioodi on pikendatud, aga meie oleme oma ettepaneku esitanud, võtsime selle vastu juunikuus, esitasime õigel ajal ja oleme arvamusel, et mida kiiremini see vastu võetakse, seda parem. ja nüüd selgitaksin kahte asja, mida äh, on siin arutelus puudutatud, nimelt need äh, lahknevused äh, ne, turule toodavate äh, autode puhul, mis on turule toodud enne kahe tuhande kuueteistkümnendat aasta, aastat ja regulatiivseid äh, piiranguid. et need, me peame siin vahet tegema äh, nende äh, Äh, väärtuste vahel, mis on äh, õigusaktis ja nende vahel, mis on ähm, tegelikult mõõdetud. et kõigepealt oli tegemist äh, labori väärtustega ja illegaalselt mitmed liikmesriigid ja mille puhul on komisjon väga jõuliselt meetmeid võtnud. Ähm, nii et me ei peaks siin neid kahte asja ära segama, et mis oli õiguslikult lubatud ja mil, mis oli see ebaseaduslik praktika, mida kasutasid tootjad. nii et äh, põhjenduspunkt ja muudatusettepanek kaks. Äh, äh, siin ei võeta arvesse ei õiguslikku olukorda ega staatus quo'd ja mis puudutab muudatusettepanekut, mis teeb ettepaneku, et kaotada ära vastavustegurid see komisjon ei ole sellist ettepanekut teinud ja varem äh, selgitatud põhjustel meie seda ei toetaks äh, nii õiguskindluse põhi pärast kui sellepärast, et meil on vaja aega selleks, et me võtaksime arvesse tehnilisi äh, muudatusi mõõtmiste puhul, nii et komisjoni jaoks oleks see muudatusettepanek probleemi, problemaatiline ja tuleksin tagasi kahe asja juurde, mida mainis proua Harantsova, nimelt remondi- ja hooldusteave, teabesätted, et miks meil need siin on. meil on need ainult äh, menetluslikel põhjustel, Lissaboni leping kohustab meid äh, selleks, et me ähm, siin äh, oleksime kooskõlas artikliga kakssada üheksakümmend, see on lihtsalt äh, protseduuriline lüke, mida me siin iga kord teeme, kui meil on äh, kaasseadusandjate poolt vastuvõetav äh, õigusakt äh, ja see siis jõustuks esimeses veebruaril kaks tuhat kakskümmend. Ähm, vastavalt sellele tabelile, mis siin aluseks on võetud, meie tõesti arvame, et valem ei olnud piisavalt spetsiifiline ja juba nõukogus seda täpsustati. ja praegu on siin üks pluss äh, veamäär. Ähm, ja viimane märkus puudutab Teadusuuringute Ühiskeskuse raportit, tõepoolest äh, nad on töötanud äh, tehniliste veamäärade kallal ja me ootame, et see raport aasta lõpuks äh, lõpule viidaks ja, ja järgmise aasta alguses ähm, välja tuleks. ja selles kontekstis viimane märkus, mis puudutab viimast muudatusettepanekut, number kaheksa. komisjoni äh, Ehm, delegeeritud pädevuste piiramine viielt aastalt kahele, me arvame, et siin on tegemist vääritimõistmisega, kuna komisjon selle deklaratsiooni alusel on õigustatud äh, vastavustegureid iga-aastaselt alandama ja tegemist on täiesti erineva menetlusega võrreldes selle ajaga, kui komisjonile üldiselt anti need delegeeritud õigusaktide koostamise äh, õigused, nii et äh, komisjon saab vähemalt äh, igal aastal te-, tegeleda nende vastavusteguritega, me oleme seda juba teinud ja te-, siin on tegemist nüüd teise määrusega. Need olid minu selgitused ja ongi kõik minu poolt. aitäh ja mulle öeldi enne, kui ma raportöörile sõna andsin, et praktilistelt põhjustel me saame nädala võrra muudatusettepanekute esitamist edasi lükata, aga see seda probleemi ei lahenda, kui ma teid õigest, teist õigesti aru sain, sest et alles jaanuaris tuleks Teadusuuringute Ühiskeskuse raport ja nii palju, kui mina olen aru saanud, oleks see meie ajakava jaoks äh, liiga hilja, nii et peame võib-olla siis mõtlema selle üle, kuidas me seda probleemi lahen-, lahendama, aga nüüd on sõna proua Kavansiinile, et ta saaks omalt poolt kommenteerida seda aitäh variraportööridele ja komisjonile. Äh, võtan arvesse, mida te ütlesite ja äh, ja räägin äh, lühidalt mõnidest asjadest, mida öeldi, et ma kuulsin, et saaksime äh, edasi lükata siis äh, tähtaega, aga raportit endiselt ei oleks. minu küsimus on, et kas see on mõttekas, et äh, mul on tunne, et kui me edasi lükkame seda muudatusettepanekute tähtaega, siis me lihtsalt kiirustame, aga meil ikkagi raportit ei ole. mina üldiselt olen äh, selle poolt, et lükkaksime tähtaja edasi, kui see on võimalik ja see mõttekas, aga mulle tundub, et see ei ole siiski teostatav. ja uuenev Euroopa Rahvapartei rääkisid põhjenduspunktidest. üldiselt ma arvan, et on väga hea, et meil on kokkulepe, et me ei äh, siin õigustekstis ei lähe ja vastavustegurid on äh, Keskkonnakomisjoni pädevuses, aga mainiksin lühidalt põhjenduspunkte. soovime lisa üks ainult siin äh, käsitleda ja ainult nende vastavusteguritega tegeleda, mis on äh, tabelis A. et äh, et me tahame, et äh, SED kolleeg äh, tegi palju huvitavaid äh, märkusi tarbijate kohta ja nii edasi, olen täiesti nõus. ootan teie muudatusettepanekuid, tahan, tahan teiega edasi koostööd teha. ECR-il oli küsimus, mis puudutas äh, muudatusettepanekut seitse. seal on eesmärk määratleda, et milline on delegeeritud õigusaktide rakendusala ja mis puudutab komisjoni määrust äh, muudatusettepaneku, märkust ka, muudatusettepaneku kaheksa kohta, siis ma kontrollin, et äh, kas tegemist on vääritimõistmisega. Ähm, ma arvan, et selle me saame koos ära klaarida. aitäh ja ootan siis muudatusettepanekuid meie variraportööride koosolekul. aitäh, pidin ütlema midagi muudatusettepanekute eh, esitamise tähtaja kohta, aga ma arvan, et proua Pruun nüüd loobub sellest ettepanekust, kuna see meie probleemi ei lahenda, nii et jääme praeguse ajakava juurde hetkel. aitäh. Äh, sellega me oleme siis lõpetanud äh, selle päevakorrapunkti arutelu. suur tänu, et komisjoni esindaja oli ka siinkohal ja arutas meiega seda teemat ja nüüd jõuame üheksanda päevakorrapunkti juurde. ja see on siis masinadirektiivi läbivaatamise plaanide tutvustamine. nagu te teate, see on meie komisjoni jaoks väga oluline direktiiv ja meil on siin kohal proua Barbara Bonvisuto, tema on ka DigiGrowst ning ta siis annab meile ülevaate umbes kümne minutiga nendest äh, plaanidest. palun. aitäh, proua esimees äh, ja suur tänu selle kutse eest, et me saame oma plaane tutvustada. Need tegu on siis masinadirektiivi äh, läbivaatamise ettevalmistamisega, nii et tegu on alles ettevalmistusega, meil ei ole veel poliitilist kinnitust uue komisjonilt saadud. kõigepealt kõigepealt siis natukene konteksti ka. masinadirektiiv hõlmab väga suurt äh, hulka tooteid äh, ja see puudutab nii tarbijatooteid kui ka tööstustooteid, äh, näiteks muruniidukitest kuni tööstuslike masinateni. ja see moodustab rohkem kui üheksa protsenti ka tööstuse tootmisest käibest ja samuti on siin väga paljud VKE-d kaasatud. Euroopa Liidu tööstusel läheb väga hästi, nii et me oleme tõesti tehnoloogia arengute esirinnas ja see on võimaldanud Euroopa Liidul eh, pidevalt säilitada ka positiivne kaubandusbalanss ja loomulikult me oleme siin silmitsi ka erinevate väljakutsetega, mis on seotud konkurentsiga mm, kolmandatest riikidest, Hiinast näiteks veel eriti ja siis ka erinevate muude väljakutsetega oleme silmitsi. see direktiiv, äh, tal on põhimõtteliselt kaks eesmärki, niisiis ähm, masintoodete vaba liikumine ja samuti tagada ähm, kõrged ohutusenõuded ja siin on ka üks väiksem ähm, aspekt, mis on seotud ka keskkonnaga, aga keskkonnaküsimustega tegelevad eelkõige just ähm, teised õigusaktid. eriti, mis on seotud siis saastega. nüüd äh, uus lähenemine. siin direktiivis tuuakse välja vaid ähm, kõige olulisemad määrad ja see jätab tootjale võimaluse kõige kohasemad tehnilised lahendused leida välja töötada. direktiiv võeti kõigepealt vastu aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, seal on mitu muudatust tehtud, kõige olulisem tehti aastal kaks tuhat kuus ja aastal kaks tuhat üheksa otsustati, et nüüd on õig-, äh, aeg käes seda hinnata ja seetõttu siis äh, viisime läbi selle ähm, hindamise aastal kaks tuhat kaheksateist koos kõikide ähm, sidusrühmadega. ja hindamise tulemused olid sellised, et, äh, et jah, direktiiv vastab eesmärkidele, vajadustele ja see järgib ka uut lähenemist. see tähendab, et see endiselt võimaldab innovatsiooni ja tootjad võivad siis ise valida mm, erinevad lahendused, kuidas nad saavad mm, nõuetele vastata, aga sellegipoolest mm, tuvastati ka mõningad küsimused, mis vajasid läbivaatamist. ja eriti, mis puudutas siis mõningate sätete ebaselgust ja samuti mõningad kattuvused olid seal teiste õigusaktidega ja tõstatati ka küsimus, et kas see mm, direktiiv endiselt vastab ka uue tehnoloogia vajadustele. siia alla käib siis ka digitehnoloogia ja samuti tehisintellekt. ja eriti olulised küsimused on siin siis seotud mm, inimese ja robotite vaheline koostöö ja ka küberturvalisuse nõuded sellel alusel me alustasime oma ettevalmistustööga võimaliku läbivaatamise jaoks ja siis endiselt meil on vaja veel poliitilist kinnitust. nii et, et komisjon saaks äh, ettepaneku võib-olla aastal kaks tuhat kakskümmend või siis kaks tuhat kakskümmend üks vastu võtta. nüüd läbivaatamise eesmärgiks oleks loomulikult ähm, siis tagada meie ühtse turu hea toimimine ja ka uute tehnoloogiate ähm, areng ja samuti tagada ka tarbijate, kasutajate terviseohutuse nõuded, ka töötajate äh, terviseohutus. ja siinkohal me peame vaatama ka neid küsimusi, mis äh, me hindamise käigus tuvastasime selliste küsimustena, kus oleks vaja veel õiguskindlus läbi vaadata, näiteks mis puudutab direktiivi kohaldamisala, mõningad mõisted, sidusus, teiste tooteid puudutavate õigusaktidega. näiteks me peaksime selle kooskõlastama ka nimetatud uue õigusliku raamistikuga mis puudutab siis äh, ühtset turgu, ühtse turu tooteid. seal tuuakse välja näiteks ka erinevate äh, ettevõtjate äh, roll, samuti turuseire ametite roll. ja samuti me vaatame, kas oleks vaja midagi teha ka uute tehnoloogiate osas. nii et me soovime käsitleda ka neid ohte, mis võivad tõusetuda uute tehnoloogiatega samuti me sooviksime kasutada võimalust, et äh, lihtsustada süsteemi, samuti halduskoormust vähendada ja näiteks siinkohal me soovime võimaldada dokumentatsiooni digitaalformaadis edastada. konsultatsioone peame väga laias ringis ja kõige rohkem on loomulikult kaasatud mm, tööstusvaldkond, tarbijad, kasutajad, samuti teadlased, turujärelevalveametid, standardiseerimisorganisatsioonid, samuti erinevad teised äh, organid ja me oleme alustanud ka avalike konsultatsioonidega ja vastuseid oli viissada kakskümmend kaheksa, need vastused on ka meie veebilehel avalikkusele juurdepääsetavad ning ähm, koos oma konsultantidega oleme läbi viinud ka sihipäraseid konsultatsioone ja intervjuusid. nüüd, mis puudutab seda tagasisidet, mis me seni oleme saanud, siis ähm, suur osa toetab seda, et tõepoolest me peaksime äh, vaatama, kuidas me saaksime kohaldamisala definitsioone täpsustada, selgitada, vaadata, Äh, millised on need piiritlused teiste direktiividega, näiteks madalpinge direktiiviga. ja samuti me peaksime üle vaatama kõrge riskiga masinate loetelu lisas üks, lisas neli ja samuti peame vaatama siis üle ka õigusraamistikku ja peaksime võib-olla direktiivi muutma määruseks, selleks, et selle ülevõtmist lihtsustada. nüüd, mis puudutab uusi tehnoloogiaid, siis ähm, seisukohad on seni vägagi erinevad. ühelt poolt on äh, neid, kes leiavad, et, et, et direktiiv peab olema tehnoloogia neutraalne ja et see peaks ikkagi arvestama ka riskidega, mis tulenevad tehnoloogiast ja seetõttu ei ole vaja seda enam läbi vaadata. teisalt ja seda seisukohta ähm, esindavad eelkõige ähm, ametid ja tarbijakaitseorganisatsioonid, kes leiavad, et mõningaid muudatusi ikkagi oleks vaja sisse viia, eriti kui me arvestame siin selliseid rakendusi nagu tehisintellekt, näiteks ähm, kui on olemas nii-öelda õppivad robotid, et kuidas nad siis teevad koostööd töötajatega ja samuti, mis puudutab tarkvara üleslaadimist masinasse et ka sellega võivad äh, kaasneda näiteks küberrünnaku ohud. ja seisukohad on erinevad ka mm, digitaliseerimissuuniste osas. nagu öeldud, me peame konsultatsioone väga laia ringiga. meil on ka töörühm sidusrühmade esindajatest ja liikmesriikide esindajatest koostatud ning jätkame ka oma intervjuude ja küsimustikega meie konsultantide uuring, mis siis kajastub ka mõjuhinnangus, see peaks olema järgmisel aastal valmis. nii et kui mõjuhinnang on valmis, siis hea meelega tuleme, anname teile viimast värskemat infot, aitäh. suur tänu. suur tänu, Panvisuto ja nüüd avame arutelu ja kõigepealt saavad sõna koordinaatorid ja siis ka huvitatud parlamendiliikmed Rahvaparteist kõigepealt, kas keegi soovib sõna? proua Škainemacher, palun. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada komisjoni selle väga selge ettekande eest ja mul on väga hea meel kuulda, et komisjon soovib Euroopa Liidu õigust siis kooskõlastada ikkagi kahekümne esimese sajandi vajadustega. tehnoloogia arengud on äärmiselt olulised ka meie majanduse kasvu jaoks ja seda me saame vaid toetada ja julgustada. näiteks kui me mõtleme siin 3D printeritele, siis need võivad äh, küll elusid päästa, aga kahjuks nad suudavad ka relvi trükkida ja kui me mõtleme siin küberrünnakutele, siis jah Ehm, ehm, rünnakud ehm, relvadega, mida saab 3D printeritest trükkida. nägime, mida need suudavad saavutada Halle rünnaku näitel üheksandal oktoobril. ja me peaksime ennetama seda, vältima seda, et 3D äh, printeriga äh, relvi trükitakse ja, ja kas on ka leitud juba lahendus, et kas see jääb siia direktiivi alla või mitte, kuidas me saame seda ohtu vältida ja samuti, mis puudutab äh, võltstooteid, sest see on ka seotud 3D printeri teemadega. aitäh teile! ja nüüd ähm, sotsialistide nimel palun kolleeg Leitao Marques. Da informação que partilhou conosco jah, suur aitäh, ka mina sooviksin äh, tänada kõiki neid osapooli ja selle äh, ettekande eest teid. mina lugesin äh, kusjuures väga tähelepanelikult seda dokumenti ja tahaksin ka teatud kahtlusi esitada. nüüd need erinevad variandid, mis on siin esitatud, üks, kaks, kolm, neli, need on kõik Need esimesed kolm on päris sarnased, aga neljas on, on veidi erinev, siin on juttu kas äh, määrus või direktiiv, aga ilma veel lõplikku seisukohta väljendamata leian mina, et äh, alternatiivid kaks ja kolm on need, mis võimaldaksid meil kõige paremini tulevikku vaadata. esimene variant mulle tundub, äh, see ei ole just väga ettenägelik, sest äh, jah, ma leian, et äh, number kaks või kolm äh, sobiks kõige paremini ja kahtlemata on selge ka see, et äh, tehisintellekti teemad ja üleüldse digitaalpööre tuleb. me peame läbi mõtlema selles direktiivis või siis tulevases määruses selle teema, aga mul on ka mõned kõhklused nimelt äh, tahaksin teada, kuidas teie asjadest aru saate. miks on ikkagi niimoodi, et enamik inimesi, kellega seniajani on konsulteeritud, ehk siis ettevõtjad, äh, tähendab, ma eeldan, et tegu on eeskätt äh, ettevõtjatega, miks on ikkagi niimoodi, et enamik nendest vastanutest valisid kõik variandi number üks? ja siis sotsiaalne mõju ka. minu meelest sellele tuleb pöörata erilist tähelepanu on mitmeid aspekte, millest siin dokumendis on ka juttu ja mis on väga olulised. me räägime siin äh, kutsekvalifikatsiooni tõstmisest, aga kuidas seda saab ikkagi teha? kuidas seda ellu viia ja kes seda protsessi võiks kuidagi toetada, kes need kulud katab, kas ettevõtted või kas me peaksime leidma mingi uue vahendi, kuidas sellesse teemasse sekkuda? mina leian, et äh, praegu me räägime jah, masinatööstusest, äh, aga see probleem on tõsine ja sellega tuleb tegeleda. mul on üks teinegi kõhklus, mis äh, puudutab seda digital device'i või digitaallõhet. nimelt, mulle tundub, et äh, me peame vältima olukorda, kus kõik vahendid on ainult veebis kättesaadavad, me ei saa ju kedagi maha jätta. aga samas me peame ikkagi kasutama äh, ka vahendeid, kuidas halduskulusid vähendada. ja seeläbi võiks seda teha, aga praegu jääb mulje, et meil ei olegi alternatiive. on ju ikkagi veel inimesi, kes äh, veebilahendusi kasutada ei oska. Nad lihtsalt ei ole selles veel pädevad. et äh, ma leian, et me peaksime välja pakkuma ka teisi lahendusi, mis võimaldaks äh, vältida taolist negatiivset mõju. suur aitäh esinaisele! Thank you, uh, Mrs Litau um.... suur tänu, proua kolleeg. ja ma nüüd vaatan erinevate fraktsioonide poole, ma ei ole päris kindel, et ma, keegi sooviks sõna, aga kolleeg Howard, palun. aitäh, esimees. see on tõesti väga huvitavaid mõtteid tekitav teema ja mul oleks paar küsimust, mõtet esiteks, ähm, mis puudutab definitsioone, et mis on masin, mis on masina mõiste sisu, et kas see vastab üldse kaasaegsele nõuetele, et kõik on, see masin on ise masin või on see ise tarkvara või on masin tehisintellekt, kuidas see tarkvara areneb, kui masin õpib ja ja kuidas see masin hindab äh, muudatusi ja samuti, kas ka äh, mingisugused vastutused muutuvad, kui masin õpib, nii et kõik need teemad on sellised, mis on väga suureks väljakutseks meile. ja kui me soovime ikkagi masinadirektiivi välja töötada, mis tõesti peaks praegu tärkavate probleemidega hakkama saama, siis see peab olema ka võimalikult lai ja paindlik Ehm, ja see peaks võimaldama siis ka tootjatel ehm, luua selliseid masinaid, eh, mis võimaldaksid neil ka hakkama saada ka uue väljakutsetega, näiteks nagu küberrünnakud ja nii edasi. nii et ehm, väga keeruline on ikkagi seda kooskõlastada maailmaga, kus kõik asjad pidevalt paindlikult muutuvad. nii et eh, siin on jah, väga ilmselged probleemid tekivad, nii et ma arvan, et äh, see peaks olema ka meie arutelude keskmes. igal juhul oleks äh, huvitav kuulda komisjonilt äh, selle kohta nende arvamust, aitäh! ja nüüd annan sõna uuesti proua Bonvissutole vastamiseks ja lõppmärkust, ei siiski vabandage, vabandage. kõigepealt proua Kiise, palun suur tänu ja vabandage, et nii hilja märku andsin. mul oleks väga lühike küsimus. Te rääkisite tehisintellektist ja küberturvalisusest. Need on loomulikult väga olulised teemad praeguses kontekstis aga mida te siis mõtlete tehisintellekti mõistega töötamises, sellepärast praegu meil tegelikult ei ole erinevate tehnikate jaoks ähm, mõisteid ja ka küberohutus. et kas te näete, et see on äh, seotud ka erinevate ähm, Euroopa Liidu õigusaktidega või tulevaste õigusaktidega, et kas te teete koostööd ka teiste peadirektoraatidega, äh, kus te näete, et see on, on olemas ka seos ähm, teiste õigusaktidega, mis on teie seisukoht selles osas? aitäh! ma nüüd tõesti ei näe, et keegi veel sooviks sõna küsim-, sõna saada küsimuste esitamiseks ja proua Panvissuta, palun. suur tänu kõikide nende küsimuste eest. kõigepealt ma olen täiesti nõus sellega, et üheks kõige suuremaks väljakutseks selles töös on see, et kuidas tagada, et see direktiiv tõesti käsitleb kõiki neid riske, mis on seotud uue tehnoloogiaga nii et sellele küsimusele me kindlasti eh, keskendume ja see on väga mm, suure väljakutsega seotud, sest see temaatika on mm, keeruline. ja see, et eh, direktiiv on tehnoloogianeutraalne, et mm, see hõlmab juba praegu ka uusi tehnoloogiaid, näiteks 3D printimist, mida siin mainiti, aga oluline on vaadata, et kas see kohaldab, praegusest kohaldamisalast tõesti piisab. ja näitena jällegi 3D printer me teame, et meil on vaja siin standardeid ja mm, uus standardiseerimise mandaat peaks ka seda teemat käsitlema, millega me varsti peale hakkama tegelema. nüüd võltstooted, võltsingud, sellega tegeleb turujärelevalve ja kuna uus õigusakt peab siis olema kooskõlas ka õigusliku raamistikuga ja ka toodete paketi õigusakt, mida me äh, oleme käsitlenud, see peaks ka siin parandusi tooma. erinevad variandid nüüd, me peame siin kaaluma erinevaid võimalikke variante ja ka seda varianti, et äh, poliitilisel tasandil midagi ei tehta või et me peaksime vaatama, milline see võrdlusalus on, mille alusel me kulusid-tulusid äh, võrdleme ja kulude-tulude mm, hinnangu puhul me vaatame erinevaid sotsiaalseid mõjusid, keskkonnamõjusid, terviseohutuse mõjust ja nii edasi. ja eelkõige just tööstusvaldkond leiab, et äh, praegune õigusakt on juba piisavalt hea ja läbivaatamist ei ole vaja, aga päris suur surve on näiteks tulnud ka tarbijakaitseorganisatsioonidelt ja ametitelt, nemad nõuavad küll, et teatavad muudatused sisse viidaks ja ma arvan, et üldiselt isegi tööstus nõustuks sellega, et jah, suuremat õiguskindlust on vaja tagada. nii et meil oleks vaja üht-teist selgitada, mõningad teemad, mõningad ohud, mõningad tehnoloogiad, et kas need on tõesti kaetud selle õigusaktiga. ja kindlasti digitehnoloogia ja arengud on seotud ka kutsekvalifikatsiooni tõstmisega, et seda käsitletakse mm, ka, mm, seda võib-olla direktiivi kohaldamisalas nii väga ei käsitleta, aga loomulikult komisjon on tead-, teadlik sellest ja me käsitleme seda teiste algatuste raames, et ma ei hakka nüüd küll midagi prognoosima, aga kindlasti on see ka üheks tulevase tööstuspoliitika mm, strateegia sisuks. ja jällegi võimalikult keskkonnamõjud, me ikkagi soovime me liikuda digitaalse maailma poole, paberita maailma poole ja jah, võib-olla siin tuleb arvestada digilõhega, et võib-olla kõigil ei ole juurdepääsu digiseadmetele, et me peame ikkagi tagama siinkohal tasakaalu. nüüd mõisted ja kui oluline on tegeleda mõistetega, eh, arvestades siinkohal eriti tehnoloogia arenguga, jah, me oleme sellest vägagi teadlikud. üks kõige olulisemaid eh, arutelusid eh, leiab aset tarkvara osas et turvakomponentide mõistet on juba arutada, arutatud ja siin tulebki vaadata, kas tegu on siis tarkvaraga, mis on seotud turvatarkvaraga, et kas see on siis nagu turvakomponent ja, ja et siis millised vastavad eeskirjad peavad sellisele tarkvarale kohalduma ja küberturvalisus, see ei ole oluline mitte ainult masinadirektiivi jaoks, vaid me arutame seda teemat ka horisontaalsemal tasandil. teeme väga tihedat koostööd ka teiste peadirektoraatidega, tagamaks sidusus. lähenemise mõttes see midagi uut ei ole, sest see on toodete ohutuse õigusakte meil on, mis vaatavad ka horisontaalsemaid teemasid aga loomulikult meil on ka sektoripõhine ehm, toodete õigusakt. nii et loomulikult me võime ka uute tehnoloogiate puhul samamoodi läheneda, aga siin tuleb kindlasti sidusus tagada ja oluline on siin vaadata ka mõisteid, näiteks tehisintellekti mõiste puhul on oluline tagada, et ehm, see hõlmab kõik asjasse puutuvad õigusaktid. ma loodan, et ma vastasin kõikidele küsimustele ja veel kord suur tänu selle arutelu eest. suur tänu selle eest, et tulite meie komisjoni küsimustele vastama, oma plaane tutvustama ja loodame, et me kuuleme sellest teemast hiljem veel. niisiis, sellega oleme lõpetanud üheksanda päevakorrapunkti arutelu, me oleme kolm minutit ajast ees, aga ma arvan, et paljud teist on juba siin kohal ja ma sooviksin tagasi tulla selle punkti juurde, mis tõstatati siin koosoleku alguses, paljud teist kohal ei olnud ja see puudutab siis elektroonilist hääletust, mis meil täna päevakorras on ja see puudutab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust äh, väljaastumist ja proua Charles de Mose sotsialistide demokraatide fraktsioonist esitas ähm, taotluse, et see ähm, hääletus edasi lükata. ja jah, ja see mm, hääletuse tulemus võib mõjutada ka Ühendkuningriigis aset leidnud valimiskampaaniat ja selle tulemust. ning esimeste konverentsi äh, otsus oli, et me ei peaks andma mingeid otsuseid enne või nõusolekut enne, kui äh, kui ähm, Ühendkuningriigis ähm, valimised on aset leidnud, aga ma ei tea, kuidas see mõjutab ähm, meie hääletust. Te saite ka kutse esimehelt. et ma ei tea, kas see mõjutab ka meie hääletust, mis meil täna päevakorras on. nii et loomulikult kõik äh, fraktsioonide esindajad ei olnud siin täna hommikul kohal ja seetõttu ma soovisin saada kõikide fraktsioonide seisukohta et kas me peame jätkama hääletusega või lükkame selle edasi või siis kompromissi mõttes ähm, korraldame hääletuse ähm, äh, suletud ringis ja, ja hääletuse ähm, tulemused jäävad siis salajaseks nii kuni, nii kauaks, kuni valimised on aset leidnud Ühendkuningriigis, sellepärast et AFCO-l on vaja meie äh, arvamust kohe, kui valimised on toimunud ja sellisel juhul me peame lihtsalt uue kohtumise kokku kukkuma. nii et sellised on faktid. ja kõigepealt ma siis võib-olla lasen proua Schaldemosel uuesti selle küsimuse esitada, mille te täna hommikul juba esitasite ja siis teised fraktsioonid saavad vastata. palun, Krista. suur tänu, esinaine. nagu ma täna hommikul ütlesin, siis meie eelistaksime selle hääletuse edasilükkamist kuni on aset leidnud ähm, valimised, et mitte sekkuda valimistesse Ühendkuningriigis ja see on mõistlik väga paljudel põhjustel ja ma arvan, et paljud teist on sellega nõus. ja kuna ma täna hommikul sõna võtsin, siis äh, ka mina mõtlesin, et, äh, et suurem osa äh, komisjonidest, kes oma arvamuse esitavad AFCO-le, tegelikult enne jaanuarikuud ei ähm, hääleta ja ma seetõttu ma leian, et ka IMCO võiks sellekohase hääletuse edasi lükata, äh, vähemalt valimise järgseks ajaks, aga isegi jaanuari alguses me võiksime selle hääletuse veel korraldada, ma arvan, et oluline on see, et me ikkagi arvestaksime sellega, et Ühendkuningriigis leiavad aset valimised ja ja siis tagavara variant oleks, et me lihtsalt ähm, kinnises ähm, suletud äh, ringis hääletuse korraldaksime ja hääletuse tulemused jääksid selleks. jah, aitäh. kolleeg Harimo, palun, Rahvapartei. suur tänu, proua esimees ja koordinaator Andrea Schwabi puhul äh, nimel sooviksin ähm, äh, ka öelda, milline on meie seisukoht. meie leiame, et me peaksime hääletuse läbi viima ja me ei peaks ka seda kompromisslahendust kasutama, sellepärast et valimised leiavad ähm, pidevalt aset ja seetõttu me peaksime ikkagi õiguskindluse tagamiseks selle hääletuse nüüd läbi viima ja teisel komisjonil on vaja ka oma töö jätkamiseks seda arvamust vaja ja seetõttu Rahvapartei leiab, et me peaksime hääletuse korraldama nii, nagu see planeeritud oli, aitäh. suur tänu ja Renew nimel kas te soovite hääletada, edasi lükata või siis see kompromisslahendus? proua Grantsova, palun. milline see kompromisslahendus on? et meil toimub äh, hääletus ähm, suletud ringis ja ähm, hääletustulemused jäävad salajaseks peale, kuni peale valimisi. jah, ma arvan, et see on hea kompromiss, me võime seda toetada. selge, nüüd kolleeg Kulaja, palun meie toetame edasilükkamist ja seda põhjustel, mida proua Schaldemose juba tutvustas. me ei leia, et see tekitab probleeme, kui me edasi lükkame hääletuse, arvestades sellega, et teised komisjonid ju samamoodi tegutsevad. ka mina leian, et see oleks praegu palju läbipaistvam, kui me edasi lükkame hääletuse, kui et praegu hakkaksime äh, suletud koosolekul hääletust korraldama ja seetõttu ma toetan edasilükkamist. aga suletud hääletus oleks siis see teine eelistatud variant. proua Aršunov. jah, aitäh. ma lihtsalt kordan üle, mida ma juba hommikul ütlesin, et me peame päevakavast kinni pidama, minu meelest see ei mõjuta kuidagi valimise tulemusi, nii et äh, olen äh, sama meelt nagu hommikulgi, ehk siis äh, hääletame kinnisel koos, koosolekul selles küsimuses. kolleeg Pilan nii et meie toetame kompromissi, aga me võime leppida ka edasilükkamisega. ja kuue nimel, palun. jah, suur aitäh, proua esimees, meie eelistaksime hääletada täna. kinnise koosoleku ettepanek on väga hea kompromiss. okei okay. uh.... selge nii et Rahvapartei ähm, seisukoht et ähm, teised ei toeta, et ähm, hääletus korraldada nii, nagu see planeeritud oli. ja ähm, suurem osa ikkagi toetas, et täna kinnisel koosolekul toimuks siis hääletus ja hääletustulemused äh, siis salastame kuni valimiste järgse ajani. nii et seda me siis ka teeme. niisiis, kolm minutit oleme üle aja läinud, aga aga igal juhul nüüd ma paluksin, et need, kes ei saa siin, ei tohi ruumi jääda, palun lahkuge, aga üks hetk, palun veel. Yeah, yeah, no we need a few minutes for people. niisiis, meil on vaja veel paar minutit, et inimesed saaksid saalist lahkuda.